kolleegid, meil on nüüd vaja hääletada. palun, kas teil on hääletuskaart kõigil kaasas? väga tubli. nagu te teate, eh, kolleeg Joanna hääletus saadeti tagasi, seega me hääletame kahel teemal. Eh, kõigepealt Sofia Rivero raport ja teisena ja Angelique de la E-raport, suurepärane, hiilgav. kui olete valmis, võime alustada. alustame kompromiss üks äh,, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. edasi kompromiss kaks. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. edasi kompromiss kolm. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? aitäh. suurepärane, kolmkümmend kolmekümnest edasi. kompromiss neli hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. edasi kompromiss viis, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kompromiss kuus, hääletus on alanud, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. nii, kena. edasi kompromiss seitse hääletus eh, kompromiss seitse kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kaheksa. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd muudatus kuusteist Caputo ja teised. nimeline hääletus. kes on vastu? vastu võetud. nüüd muudatus kaheksateist poolt. kaheksateist. There was a, there was a request to, to, to, vote. to, vote, to vote for the second part. It was... Uh, C'era una richiesta di voto. Eh, paluti hääletada teist osa, mistõttu on vaja. me hääletame muudatust kaheksateist, kes on poolt, tõstke käsi. ja vastu. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd seda äh, ekraanil ei olnud näha, kaksteist oli poolt ja üheksateist vastu vabandust, aga see masin ei tööta korralikult. nüüd muudatus kakskümmend kaheksa. poolt, vastu, tagasi lükatud, mulle tundub, kontrollime elektrooniliselt. hääletame elektrooniliselt muudatust kakskümmend kaheksa. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud nüüd muud, muudatus kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kolmkümmend kaks, kes on poolt, kus on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud peame kontrollima elektrooniliselt. niisiis, hääletus on alanud kolmkümmend viis. hääletus on lõppenud. Äh, tagasi lükatud kolmkümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sama enamusega kolmkümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. see on kahtlane, proovime elektrooniliselt. muudatus kolmkümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatus kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus nelikümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus nelikümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime. muudatus seitsekümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. seitsekümmend üks. ei, me ei hääleta seda. seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, ütleme vastu võetud, aga kontrollime elektrooniliselt. seitsekümmend kuut, hääletus on alanud. hääletus on alanud. Votatsioon aperta, votatsioon chiusa. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, minu meelest tagasi lükatud. kaheksakümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd lõpphääletus äh, arvamuse kohta parandatud kujul. Äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. suur aitäh ja palju õnne raportöörile, nüüd lähme teise raporti juurde, Angelique Delahaye kas Angelique soovib sõna? ei, siis hakkame hääletama. nii. üks moment. sekretäriaat vahetab kohti. Grande Clara. Pronti. kas kõik on valmis? hääletame. see on siis konkurentsipoliitika aasta aruanne. nüüd kompromiss viis on ikka õige. kompromiss viis, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. kas kõik on korras? suur enamus kompromiss neli. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. edasi kompromiss kuus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus nelikümmend seitse. nimeline hääletus. vastu. tagasi lükatud muudatus viiskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kompromiss kaheksa, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. Ed è approvato. Andiamo all'emendamento 64. Chi a favore? Per appello nominale. Chi a favore? Per alzata di mano, scusate kõneleja parandab ennast käega, hääletus ütleb seekord kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa poolt, tõstke käed, vastu. minu meelest äh, tagasi lükatud, kontrollime elektrooniliselt, muudatus kuuskümmend kaheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. Eh, vastu võetud eh, kuuskümmend üheksa, tõstke käsi, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. siis kompromiss üheksa, hääletus on alanud, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Ehm, kompromiss kümme, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kaheksakümmend kolm, kes on poolt, tõstku käsi. ja vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksakümmend viis kes on poolt, tõstke käsi, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, minu meelest tagasi lükatud, üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud siis põhjenduspunktid, kompromiss üks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, siis muudatus kuus. tõstke käsi poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, nüüd muudatus üksteist. kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatus kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd kompromiss kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud ja nüüd lõpphääletus äh, muudetud kujul hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. palju õnne, proua raportöör, kas te soovite midagi öelda? Merci, monsieur le president, je voudrais d'abord. suur tänu, ma tahaksin kõigepealt öelda suur tänu kõigile kolleegidele, kes kompromissi aitasid leida nüüd hea meel põllumeeste nimel, kellele me tõesti avasime uued perspektiivid selle meie komisjoni ja Euroopa Parlamendi kaudu konkurentsiõiguses. suur tänu ja palju õnne! Siamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. ja nüüd lähme viimase päevakorrapunkti juurde. see on ühine avalik kuulamine Ehm, eelarve kontrolli komisjoniga, liider ehm, programmi kogemused eh, ning eh, peatame koosoleku mõneks hetkeks, sest peame Ingeborg Gräzle ära ootama, nii et eh, väike kohvipaus, me tegime natuke liiga kiiresti, ma ei ole veel harjunud hääletusi juhatama